et äh, mõnel pool veel rangemaid reegleid rakendada. ma tänan selle huvitava ja raske töö eest, suur tänu teile kõigile um,! ma tänan proua De Brünn, tänan kõiki kolleege, kes sõna võtsid, tänan volinikku, arutelu on lõppenud, homme kell kaksteist toimub hääletamine. nüüd järgmine küsimus meie päevakorras on komisjoni avaldus, mis puudutab reisipakettide direktiivi läbivaatamist. härra Talli, teil on sõna härra president, lugupeetud saadikud. ma olen tänulik selle võimaluse eest anda teile ülevaate sellest, mida komisjon on teinud reisipaketi mm, direktiivi läbivaatamisel aastal tuhat üheksasada üheksakümmend võeti see direktiiv vastu ja tol ajal olid reisipaketid kõige levinumad paketid, aga nüüd on turg tugi, tublisti muutunud interneti levik on võimaldanud nüüd tarbijatel teha reisifirmades, hotellides ja lennuliinidel otse eh, broneeringuid. on ka tugevnenud eh, konkurents mm, reisiturgudel. tänapäeval Euroopa Liidu kodanikud organiseerivad juba ise oma reise ega osta ette valmis koostatud pakette ja selle tulemusena on üha rohkem neid tarbijaid, kes vajavad kaitset, kui nad lähevad puhkusele ja praegune direktiiv on mängureeglid äh, puhkuste sektoris muutnud ebavõrdseks. osa valdkondi on reguleeritud, osa ei ole, aga samas võib-olla on tegemist ühe ja sama tootega see miinimumharmoneerimine, mida direktiiv on ellu viinud, on tekitanud õigusliku fragmenteerumise liikmesriikides, mis tähendab, et praegused õigusaktid ei ole enam ajakohased. ja sel põhjusel komisjon käivitas mõjude analüüsi protsessi valmistumaks reisipakettide direktiivi revideerimiseks. see mõjude analüüs toimus eelmisel aastal ja komisjon avald-, avaldas trükis ka oma analüüsi novembris kaks tuhat üheksa. samuti me konsulteerisime avalikkusega direktiivi revideerimise üle seitsmendal veebruaril kaks tuhat kümme konsultatsioonid lõppesid ja nüüd komisjon vaatab läbi üle saja kahtekümmet eh, vastust konsulteerimistele aga nüüd ma selgitaks teile, mis põhimõtetest me lähtusime oma töös. kõigepealt on vaja kõrgel tasemel kaitsta tarbijat. tähtis on, et tarbijal säiliks mm, usaldus oma puhkusereiside korraldajate vastu. teiseks väga tähtis on silmas pidada, et üha rohkem on piiriüleseid ostusid ja on vaja kaitsta tarbijat nendes oludes ja sellepärast on vaja ka harmoneerida rohkem liikmesriikide õigusakte. ja kolmandaks on vaja luua ühesugusemad reeglid nendele äriühingutele, kes müüvad reisipakette. kaks tuhat üksteist tuleb välja komisjoni ettepanek ja eesmärk on kõigepealt määrata direktiivi kohaldusala ja komisjon praegu mõtleb selle peale, kuidas laiendada direktiivi kohaldusala hõlmamaks Äh, rohkem reisikorraldusi, sealhulgas ka niinimetatud dünaamilisi pakette. Äh, sellega hoitakse ära see, et üha vähem tarbijaid on praegu mm, reguleerija kaitse all. tähtis on kõigi lepingupoolte kohustusi ja õigusi täpsustada ja on vaja tõsta ka tarbijate teadlikkust me kavatseme ka standarditud reisipaketi formaadi välja töötada, mida müügil saab kasutada. tähtis on ka e, suurendada tarbijate kaitset e, sellisel juhul, kui reisikorraldaja läheb pankrotti. seda soovitas ka Euroopa Parlament. kahe tuhande üheksanda aasta alguses avaldas komisjon trükis sõltumatu raporti, kus me uurisime, e, millised tagajärjed on pankrottidel, me konsulteerisime ka üldsusega reisijate õiguste üle kahe tuhande üheksandal aastal ja kõik see on aluseks meie mõjude analüüsil ning me kavatseme paremat pankroti vastu kaitsemise meetmed parlamendis juba tutvustada enne veel kahe tuhande kümnenda aasta lõppu. ja nüüd härra Schwab, palun kaks minutit tänan, härra president. kõigepealt sooviksin oma fraktsiooni nimel tänada volinik Talli eh, temapoolsete avalduste eest. ta kinnitas, et kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks vaadatakse üle eh, pakett reisidega seotud direktiiv. ma arvan, et meil on eh, suurepärane võimalus, mida tuleks ära kasutada oleme konstanteerinud, et on äh, tekkinud erinevad ähm, ähm, erinevad nõksud selleks, et äh, mitte tarbijaid nende õiguste eest informeerida, näiteks äh, mõnede interneti lehekülgedel viiakse erinevate, ähm, erinevate uute võimaluste linkide abil näiteks äh, tarbijad selleni, et nad kasutavad ära teiste ettevõtete äh, pakkumisi ja tegu on tihti odavlennufirmadega, kellel ei ähm, ole mingisugust esindatust Euroopa Liidus ja sellega seoses on ka tarbijaid raskem kaitsta. see tähendab äh, seda, et tarbijad peavad kaitsma oma õigusi kohtus seda saaks muuta uues direktiivis. reisijate õigused ning mm, need õigused, mis puudutavad praeguse olemasolevaid, olemasolevaid pakettreisi, peaks olema kajastatud mõlemas mm, direktiivis ning see, mida ütles härra volinik Talli, nimelt siis Ehm, see, mis toimub ehm, eh, turisminduses erinevates liikmesriikides, on väga erinev, pakettreisid ehm, pa-, pakettreiside ost-, eh, tingimused on väga erinevad ja see tähendab seda, et me ei tea, mis õigused ja võimalused on teistes liikmesriikides. mõnedes eh, riikides näiteks tegelevad reisimüügidega korraldajad, teistes riikides aga vahendajad. me peaksime äh, turismibüroode piiriülest tegevust toetama. ning mis puudutab nüüd interneti kasutamist, eh, siis eh, oleks hea, kui tarbijad eh, saaks pakette osta internetis ja definitsioonid peaks olema väga selgelt paika pandud, et halbu tavasid ei tekiks. järgmisena härra Kelly. Chairman suur tänu, härra president, kolleegid, volinik, see arutelu leiab väga õigel ajal aset turismi, lennuturismi ja tarbijakaitse valdkonnast vaadates. tundub, et väga paljud meie reisijad jäävad praegu tõesti ulakile, sellepärast et äh, pankrotti lähevad turismiettevõtted ja lennufirmad. täiesti selge on see, et meil ei ole paigas õigeid reegleid äh, tarbijate kaitsmiseks, äh, sajad tuhanded reisijad olid infota, millal nad koju jõuavad, ei teatud seda, kes on tehniliselt nende eest vastutavad, mingisugust numbrit, kuhu helistada ka polnud ja et mis saab siis, kui nad koju jõuavad, millist hüvitist nõuda. seega ma tervitan seda debatti ja komisjoni algatust, sellepärast et liiga kaua oleme jätnud selle reguleerimata, antud valdkonna siis äh, pakettreiside direktiivi äh, osas võttis parlament oma raporti vastu juba kümme aastat tagasi, kuid midagi pole nagu eriti juhtunud. tarbijakaitse direktiiv küll äh, selle osaliselt lahendab need murekohad, kuid riikideülene lennutranspordialane sektor vajab kindlasti Äh, parandamist, enam pakettreise isegi enam ei osteta väga palju, äh, sellepärast et odavam on ise internetist leida endale liikumisvahendeid. Äh, väga paljud ei käigi reisiagentide juures, vaid on ise oma reisiagendid üle interneti broneeringuid tehes. meie seadusandlus peab järgima seda muutust tarbijate käitumises, me peame väga selgelt välja selgitama seda, tarbijale, kes vastutab äh, viibimiste, hiljaksjäämiste ja tühistamiste eest ja ka reisikorraldajatele peab informatsioon jõudma, tarbijad peavad teadma, kus seda informatsiooni leida. härra president palub, et härra Kelly võtaks natukene tempot maha, sellepärast et väga raske on talle järele jõuda tõlkidel. aga tehke palun kiiresti lõpule jõudmisega, ütleb härra president. härra Kelly ütleb suur tänu vastavalt seadusandlusele ei ole praegu vastutuskohustus selge, kas lennuliin, lennujaam, rongijaam või reisikorraldaja vastutab, kelle juurde peaks reisija pöörduma küsimuste esitamiseks. ja see tähendab seda, et reisija saab kokku mingisuguseid infoosakesi ühelt ja teiselt ega ei tea, kuhu nad peaks üldsegi nagu minema. kui me tahame tõesti piiriülese kaubandusega Euroopat üles ehitada, siis peavad olema tarbijad teadlikud oma õigustest ja kohustusteks ja mida nad peavad tegema hädaolukorras ma tean, et väga raske on äh, näiteks saada kok-, saada ühendust äh, lennuliinide kaebuste osakonnaga ja nii edasi. ja ma tõesti loodan, et komisjon arvestab sellega ja tagab, et äh, tar-, et äh, klienditeenindus äh, oleks äh, tõesti tervel mõistusel põhinev ja see oleks ühtne. liikmesriigid peavad võtma endale kohustuse uue seadusandluse sätted ka tutvustama kodanikele, kui see vastu võetakse. ja üks mõte veel komisjonile. kui palju maksab üks lend? me kõik teame, et reklaami, reklaamitud hindades ei ole näiteks pagasihinda sees, registreerimishinda sees, sissetšekkimise hinda sees, seis ja nii edasi ja nii edasi. me peame tagama hindade läbipaistvuse selles valdkonnas ja peaksime ära kasutama tänast võimalust seda teha. proua Meissner, teil on kolm minutit, palun. härra president, daamid ja härrad, austatud härra volinik Talli ALDE fraktsiooni nimel ma tervitan teid samuti meie kojas. Te ütlesite, et te kavatsete tänase direktiivi üle vaadata, see on väga teretulnud ja üldiselt, daamid ja härrad, peaksime me rõõmu tundma selle üle, et me elame Euroopas, sest et siin me saame kojas üldse arutada parlamendis seda, kuidas lemmikloomade tuhkrutega reisile minna ja see ongi osa Euroopa väärtustest, me võime kõikide nende asjadega tegeleda ühtlasi üheskoos, nüüd oleme me läinud siis üle inimeste reisimise juurde, me tahame tagada liikumisvabaduse, mobiilsuse Euroopas ja sellepärast tegelemegi siis selle üle mõtlemisega, kuidas see kõike tagada. kaks aastakümmet tagasi võeti vastu pakettreiside direktiiv sellele tol ajal võis täiesti loota, see tähendas seda, et võis Euroopas äh, erinevate riikide vahel äh, reisida, näha, kui tore seal on ja ma tõesti, tõesti teadsin, mida siis sellest paketist äh, loota, ma teadsin äh, millisesse hotelli ma lähen ja mis ma selle eest saan ja kui asjad hästi ei läinud, siis ma sain kompensatsiooni. kuid me nüüd teame, et viimase aasta, kahe aastakümnega on asjad oluliselt muutunud ja üsna tihti inimesed äh, broneerivad ise endale reisid üle interneti, mis tähendab seda, et on teatud puudujäägid tänases süsteemis. pool aastat tagasi tõstatasime selle küsimuse transpordikomisjonis transpordivolinikule Sky Europe'i lennuliin Slovakkiast, mis on pärit nimelt, äh, nimelt siis, et odav lennufirma, mis jättis oma kliendid täiesti ulakile ja ku- ei aidanud neil üldse ku- kuhugi edasi jõuda ja me tahame, et inimesed ju saaksid vabalt liikuda Euroopas ja me tahame, et nendel oleks võimalus oma puhkusi nautida, kuid et oleks tagatud ka nende õigused. ja kui süsteemis on auke tarbijakaitse vaatevinklist vaadatuna, siis meil tuleb midagi ette võtta, kui me tahame, et tarbijate õigused oleks kaitstud Euroopa Liidus, siis tuleb meil üle vaadata pakettreiside direktiiv ja nagu äh, härra Kelly hetk tagasi ütles, tuleb nüüd hakata mõtlema ka sellele, et äh, kas mitte reisi, äh, lennureisijatele ei ole vaja eraldi õiguste kogu. see asi väärib arutelu, ootan seda põnevusega, sellepärast et täiesti selge on see, et me ei taha ju, et Euroopas ainult lemmikloomad saaksid vabalt reisida, vaid et lemmikloomade omanikud koos oma peredega saaksid ka turvaliselt Euroopas reisida. nüüd proua Prepoltsil on neli minutit. Eh, aitäh, volinik kolleegid, äh, volinik juba äh, juhtis äh, tähelepanu olulisele asjaolule, et õigusraamistik ei ole enam vastavuses tegelikkusega. kui te reisite, siis satute tihtipeale probleemidesse ja probleeme tekib mitte ainult reisijatel, vaid ka reisifirmadel, reisikorraldajatel. Need inimesed keda praegune direktiiv äh, kaitsma peaks, äh, ei saa enam seda kaitset, inimesed rändavad üha rohkem, Euroopa Parlament on juba aastaid nõudnud, et see direktiiv tuleb läbi vaadata. Äh, võimalikud lahendused on meile kõigile teada. konsultatsioonid on just lõppenud ja minu arvates on ülim aeg hakata asjaga tõsiselt tegelema. ma tervitan voliniku sõnavõttu, aga ma oleksin tänulik kui mulle antaks konkreetset nõu nende konk teatud konkreetsete küsimuste kohta, mis meie jaoks on olulised. kõigepealt selle direktiivi ulatus vajab selgitamist ja laiendamist. Äh, sinna me oleme kuulnud, et äh, tihtipeale tarbijad panevad oma reisimarsruudi ise kokku või broneerivad teatud teenused viimasel ajal me oleme näinud, et Eurostariga on tekkinud probleeme, tuhanded turistid äh, Äh, satuvad probleemidesse, sellepärast et nad ei ole saanud hüvitust hotellide eest, mida nad on broneerinud või teiste piletite eest, mis oli osaks nende reisist ja see on lubamatu olukord. niisiis ma arvan, et äh, uus direktiiv peaks kõiki neid olukordi selgelt äh, käsitlema. me peame arvestama sellega, et reisiturg on väga mitmekesine ja inimeste reisikäitumine erinevates liikmesriikides on ka üsna erinev see, mis võib-olla äh, ühes riigis kehtib, ei pruugi teises äh, riigis kehtida ja ka õigussüsteemid riigiti on erinevad, näiteks reisikorraldaja või reisiagent Äh, äh, äh, kuidas seda defineeritakse erinevates riikides. kahe tuhande seitsmendal aastal kõneles komisjon väga põhjalikult üksikasjalikust tagasisidest, mida turismitööstuselt saadi, aga ma tahaksin nüüd teada, et milles siis probleem on, miks ei saa praegu otsust langetada? samuti kõneldi sellest, et meil on vaja reisi kaitset ja mida volinik sellest kõigest arvab ja teiseks äh, Äh, reisiagentide vastutus ja roll. ma arvan, et see tuleb palju selgemalt paika panna, sellepärast et äh, tarbijad ujutatakse internetis infoga üle, aga see info ei ole alati õige ning teatud juhtudel äh, võib see info lausa inimeste huve kahjustada inimesed rendivad majutusasutusi, majutusi, mida ei ole olemas, nii et, et see direktiiv Äh, mis vastu võetakse, peab asju palju äh, täpsemalt selgitama ja mis puudutab pankrotte, siis parlament võttis vastu resolutsiooni, kus me nõudsime väga selgelt äh, nende reisijate paremat kaitset, keda pankrotid mõjutavad. mina elan Hollandi piiri lähedal ja seetõttu ma tahaksin, et eriti tähelepanu, pöörataks tähelepanu piiriülestele ostudele, sellepärast et tarbijakaitse on tihtipeale riigisisene ning ning äh, tarbijate teavitamine hindadest volinik. enamikes teistes sektorites peavad need äh, reisiteenuste hinnad äh, sisaldama kõiki kulusid, kas te olete sellega nõus? ning mis puudutab reisiteenuste osutamist, siis selles valdkonnas tuleb tarbijate õigused selgemaks teha, on vaja rohkem informatsiooni selle kohta,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 a więc z czasów gdy najbardziej Euroopa Liidu direktiivpaketi reiside kohta pärineb aastast üheksakümmend see on kakskümmend aastat vana tol hetkel oli ta kõige populaarsem puhkuse veetmise viis kui telliti kahenädalane puhkus äh, reisiagendilt kataloogi abil äh, see direktiiv näeb ette äh, põhilised kaitsemeetmed ka tarbijale, eks see nõuab läbipaistvus ja võimaldab katkestada suhte äh, reisiagendiga ning kaitsta reisijad. probleem seisneb selles, et viimase kahekümne aasta jooksul on majandusmudel põhjalikult muutunud ja on tekkinud uued tarbijate käitumismallid. ma ise broneerin oma puhkuse interneti teel ja enamik minu kaasmaalasi teeb sedasama ja kakskümmend kolm protsenti eurooplastest kasutab seda võimalust. Rootsis on selliste reisibroneerijate arv üle neljakümne protsendi. aga need, kes ostavad oma puhkuse interneti teel, ei ole sageli teadlikud sellest, et nende huvide kaitse on palju madalamal tasemel võrreldes nendega, kes broneerivad reisiagentide kaudu ja seetõttu me peaks olema õnnelikud, et Euroopa Komisjon on tõstatanud selle probleemi, sest kakskümmend aastat on väga pikk aeg ja ma loodan, et me täna kuuleme komisjonilt, millal konkreetselt seda direktiivi hakatakse äh, üle vaatama ja millised saavad olema muudatused. ei tohi olla, et, et Euroopa Parlamendis äh, me räägime äh, ICOMOS-i poolt ja kutsume Euroopa kodanikke seda kasutama, kuid samal ajal me ei suuda enamikele, kes seda kasutavad, kaitset tagada. suur tänu, härra Möltser, poolteist minutit. kohe kindlasti ei ole erinevusi mitte ainult äh, tarbijakaitse ja kasutatava keele vahel reisipakettide puhul. Euroopa Liit tegelikult juba viisteist aastat tagasi lõi aluse reisipakettide jaoks, kuid siiamaani ei ole võimalik siiski reisipakette ühtlustada. me teame, et reisipaketid erinevad, kui me võrdleme neid erinevates riikides. minu arvates on väga ohtlik, kui me kõiki äh, ühtemoodi süüdistame meil on reisibüroosid, kes vastutavad ja teisi, kes ei soovi vastutada. ja kui me tahame kõiki reisibüroosid panna vastutama, siis me peame arvestama ka majanduslike mõjudega. me teame, et on väga palju väikeseid reisiettevõtjaid, kes on väga edukad samal ajal, aga internetis oma teenuseid pakkuvate ettevõtetega on meil probleeme reisipakettide sisseviimine kohe kindlasti rahustab neid äh, reisijaid, kes on mures praegu Kreekas toimuva pärast. protestid äh, kohe kindlasti muudavad olukorda. tundub, et praegusel hetkel ootab Kreekat ees väga raske olukord ma loodan, et ei juhtu täpselt see, mis äh, juhtub siis, kui riik läheb pankrotti. Now... aitäh ja härra Koosa, kaks minutit. köszönöm a szót. Szeretném felhívni a tisztelt képviselőtársak segít. suur tänu. mina tahaksin teie tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele. Siim Kallas ütles oma kuulamisel, et tema lähtub ühest põhimõttest, mis minu arvates on suurepärane, nimelt inimeste vaba liikumisest. ta ütles, et inimeste vaba liigumine on üks kõige tähtsamaid põhiõigusi ja seepärast on väga tähtis, et me erinevate transporti, erinevatele transpordiliikidele kehtivaid õiguseid ühtlustame ja et me töötame välja reisiõiguste jaoks ühtlustatud harta. meil on vaja läbipaistvaid süsteeme, ka transpordi valdkonnas. Hispaania eesistujamaana on, on oma prioriteetide hulgas ka väga selgelt välja toonud nimetatud teemavaldkonna. miks? sellepärast, et kakskümmend aastat vana direktiiv ei arvesta puuetega inimese õigusi ei reisipakettidega ega ka tavareiside puhul. puuetega inimesi kui sellised selle direktiivi jaoks ei eksisteeri. sellepärast oleks meil vaja ühtset legaalset äh, siduvat hartat, millega oleks võimalik tagada puuetega inimeste õigused ja võimaldada ka nendel reisipakettide kasutamise. kui tõesti töötatakse välja selline harta, võime me julgelt öelda, et Euroopa Liidus saavad tõesti kõik inimesed vabalt liikuda. Thank you aitäh. ja nüüd proua Tikau, kaks ja pool minutit. aitäh, esimees volinik. see direktiiv, mis puudutab reisipakette, puudutab transpordi, maju-, majutus ja muid seotud teenuseid, mida reisipakettide äh, pakkujad pakuvad tuhande üheksasaja üheksakümne üheksanda, üheksakümnenda aasta direktiiv aga ei arvesta arengutega, mis vahepeal on toimunud, nimelt sellega, et inimesed ostavad turismiteenuseid äh, interneti teel, kakskümmend kolm protsenti Euroopa turistidest ning kakskümmend protsenti Euroopa majapidamistest ostavad äh, just nimelt reisipakette personaliseeritud moel, kasutades selleks internetti direktiiv vajab läbivaatamist, tuleb parandada direktiivi ulatust. tarbijad peavad olema teadlikud oma õigustest ning sellest, kuidas äh, see, millised on pakkumised, mis käivad kaasas, garantiid, mis käivad kaasas pakkumisega ja pakkumise iga komponendiga. Äh, et asutused, mis pakuvad reisiteenuseid, peavad olema sertifitseeritud ja niimoodi saab tagada teenusepakkuja identiteedi ning na, oleksid huvitatud ka paremast info tagamisest. kahe tuhande üheksanda aasta jaanuaris komisjoni poolt avaldatud uurimus viitab reisipakettidele ja dünaamilistele reisipakettidele ning see uurimus näitab, et äh, pakettreiside äh, hulk, mis osteti elektrooniliselt, on kasvanud kaksteist protsenti aastal kaks tuhat üheksa, kuigi nende väärtus on ainult kakskümmend viis protsenti kõigist müüdud reisipakettide väärtusest, kuuskümmend kuus protsenti online tehingutest on otse, otseostud, äh, kas siis lennufirmadelt äh,, või reisifirmadelt või siis nii-öelda viimase minuti pakkumised. Äh, turistid eelistavad selliseid dünaamilisi pakette, sellepärast et need võimaldavad suuremat paindlikkust, madalamaid hindu äh, võrreldes traditsiooniliste reisipakettidega või lihtsalt sellepärast, et nad ei suuda leida sellist paketti, mis neile sobiks äh, tasumine nende dünaamiliste äh, teenuste eest on tihtipeale võimalik ainult äh, elektrooniliselt. seitsekümmend protsenti kaebustest, mis äh, möödunud nädalal Euroopa, Euroopa tarbijakaitsevõrgustike poolt saadi, olid seotud just nimelt reisiteenustega ning olid seotud siis ebakorrektse või ebatäiusliku infoga, mis edastati kas enne või reisi käigus. samuti eh, oli tegemist ebakvaliteetsete teenustega või madalamal tasemel teenustega, kui lubati. minu arvates on äärmiselt oluline ja õigeaegne, et see direktiiv nüüd läbi vaadatakse, aitäh. ja nüüd härra Harbour uh,. Mr, Mr President president, ma tahaksin tänada südamest volinikku meie fraktsiooni nimel ja ka, ka siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni esimeest, et nad esitasid väga õigeaegselt selle teema täna õhtul ja ma tahaksin kiiresti vastata ka suulisele küsimusele, mille esitas minu komisjon kolmandal detsembril, milles toodi välja terve rida valdkondi, millele me saime põhjaliku vastuse ma arvan, et meil on nüüd aega kui komisjon ja volinik praegu oma ideid kogub, minu juhitav komisjon ja ka transpordikomisjon, mis on täna esindatud, äh, soovivad koos mõelda väga paljude küsimuste üle, mille te tõstatasite, selle üle, kuidas edasi liikuda. ma arvan, et arvestades äh, Äh, reisivaldkonna muutusi, mida paljud kolleegid täna on rõhutanud, peab äh, tulevikudirektiiv olema tõesti katsetatud ja me peame ette arvama ka tarbijate vajadusi, kuid me peame mõtlema ja ma ütlen seda ka volinikule, et äh, on väga palju ka muid aspekte, mida inimesed, kui nad otsivad reisi internetis, peavad arvestama. ohutusaspektid näiteks, kui neil on väikesed lapsed hotellides, äh, tulekindlus hotellides. me vajame korralikke indikaatoreid ja näitajaid, äh, mida võib küll vabatahtliku äh, kokkuleppe korras sõlmida, kuid ma arvan, et see peab olema üsna ambitsioonikas ettepanek ja ma loodan, et seda te soovite ja minu komisjon toetab teid igati taolise ettepaneku tegemisel. tänan, härra Klaas, poolteist minutit voorzitter dit is nu zo'n dossier waar. suur tänu härra president tegemist on äh, küsimusega mille puhul Euroopa Liit saab toota lisandväärtust. nimelt ta saab kaitsta Euroopa Liidu miljonitele kodanikele kaitset, kodanikele, kes äh, broneerivad puhkusi ja soovivad minna puhkusele meil on vaja strateegiat ja mõistlikku lähenemist reisipakettidele ja me kõik oleme nõus selles osas, et tuhande üheksasaja üheksakümne üheksanda aasta direktiiv ei vasta enam meie vajadustel. kakskümmend aastat tagasi inimesed otsisid välja oma reisi kataloogist ja broneerisid selle siis reisibüroos. nüüd aga suurem osa inimestest äh, ise panevad oma reisi kokku ja broneerivad oma piletid internetis. peale selle on tekkinud veel ka odavlennufirmad ja ka äh, reisilaevade tööstus on kasvanud. meil tuleks mõelda selle peale, millised reisipaketid on meil tegelikult üldse olemas ja mida on veel võimalik pakkuda. meil on vaja väga selgeid sätteid ka juriidilise vastutuse kohta. meil on vaja ka tarbijate mõistlikku kaitset Äh, siis, kui ettevõtted lähevad pankrotti. alles siis, kui kõik need küsimused on läbi vaadatud, võime me öelda, et direktiivi läbivaatamine on tõesti õnnestunud ja tarbijad on paremini kaitstud. suur tänu ja nüüd härra Kaasa, palun. aitäh, president. ma tahaksin kasutada võimalust ning tervitada uut volinikku nagu me viimase paari aasta jooksul kuulnud oleme, on oluliselt kasvanud äh, reisipakettide ostmine. üha rohkem ostetakse reisipakette interneti teel, kus paraku inimestele pakutakse palju vähem kaitset, äh, kui ostes sellist paketti reisibüroost reisipaketid, mida ostetakse agent, agent, reisiagentuuridest, on kallimad, sest need, ähm, nendega käivad kaasas täiendavad garantiid. mulle tundub, et see direktiiv praegu ei suuda kaitsta tarbijaid piisavalt ning äh, loob äh, tasakaalutust äh, turismisektoris. me sooviksime, et komisjon tagaks võrdse kohtlemise äh, vaatamata sellele, kust reisipakett ostetakse. tarbijad äh, vajavad kaitsmist ning ma tean, et komisjon kavatseb selle panna esikohale, minu arvates me peame oma termineid ja definitsioone selgitama ja kaasajastama, ma pean siin silmas ka tarbija definitsiooni, müüja definitsiooni, operaatori definitsiooni ja kogu terminoloogiat, mis on seotud lepingu ja direktiivi ulatusega. minu arvates peaks äh, operaator äh, direktiivi jälgima, vaatamata sellele, kuidas reisipakett müüdi, kas siis äh, läbi reisibüroo või interneti teel. operaator peab olema see, kes Äh, vastutab kõigi teenuste eest, mis sinna paketti on lülitatud ning peab tagama juurdepääsu kõigile nendele teenustele, mis seal paketis on. ma loodan, et härra Dali, meie äh, volinik, tegutseb selles suunas ning äh, siis saavad tarbijad tõesti neil kõik need õigused, mida nad pärivad. härra proua Šeinhalova kaheks tänan, president, volinik, kolleegid. reisipakettide direktiivi ülevaatamine peab äh, olema seotud uute väljakutsetega turismis seoses uute tehnoloogiaga, mm, mida kasutatakse teenuste müügil, eriti internetipõhistel teenuste müügil Äh, mida omakorda toetavad odavlennufirmade tegevus. on palju rohkem võimalusi, juurdepääs teenustele, kuid samas tekib ka oht, et tarbijate kaitse nõrgeneb. paar kuud tagasi Transpordikomisjon esitas päringu seoses äh, odavlennufirma pankrotiga. reisijad jäeti lennujaama, nendel oli raskusi koju tagasi lendamisega see näitab, et, et lennureisijate kaitse ei ole piisav. komisjon peaks leidma lahenduse, et äh, tõhusalt reageerida taolistele olukordadele ja kaitsta tarbijaid. paari kuu pärast algab puhkuste periood ja me ei soovi, et äh, nagu Sky Europe pankrot korduks äh,. on ühine näitaja kõigi nende aspektide juures tarbijakaitse, äh, tarbijate parem informeerimine ja lõpetuseks tahan öelda, et on vaja ka konsulteerida avalikkusega äh, komisjonil. nagu ma ütlesin, on vaja, et taolised konsultatsioonid toimuksid kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes, kui me tõesti soovime ära kuulata kõikide osapoolte arvamused selles praktilises küsimuses. kõikidel Euroopa kodanikel on äh, õigus äh, sarnasele informatsioonile. aitäh, proua Foster, üks minut, palun. aitäh, president. ma tuleksin kolmanda suulise küsimuse osa juurde, mis puudutab pankrotte Äh, siin võeti vastu hiljuti resolutsioon, mis nõuab tagatisfondi loomist, äh, mis, mida kasutatakse siis reisijate aitamiseks, kui lennufirma läheb pankrotti, aga sellise fondi loomine äh, selle peaks, seda peaks rahastama reis ja tarbija, sest et nad peaksid siis lihtsalt piletite eest rohkem maksma Äh, meil on praegu juba väga suured lennujaamade maksud, turvateenuste maksud ja veel mitmed muud kulud. Äh, komisjon peaks hoolitsema selle eest, et äh, riiklikud lennundusasutused ja reguleerijad peavad kinni olemasolevatest määrustest, viivad läbi näiteks lennufirmade finantsstaatuse kontrolle. samuti kontrollivad lennufirmade tegevuslitsentse. me palume, et komisjon eh, tegeleks sellega ja lõpetuseks, president, kutsun ma komisjoni üles kaaluma ka teisi võimalusi, mis suudaksid reisijaid selles osas kaitsta, näiteks kohustuslikku Äh, info andmine reisijatele kindlustuste kohta ja muude kaitsemehhanismide kohta, aitäh! ja nüüd härra Higins, kaks minutit, palun. aitäh, president, ma arvan, et me olime väga õnnelikud, kui endine tarbimiskaitsevolinik kahe tuhande üheksanda aasta augustil teatas, et praegune direktiiv on ajast ja arust ega vasta enam äh, reisijate nõudmistele ja miks see direktiiv on aegunud? sellest on täna siin juba väga palju räägitud, aga võiks veel rääkida. Äh, oli aeg, kui see direktiiv oli suurepärane, nüüd ta aga enam ei vasta reisijate nõudmistele. reisijad panevad endale ise reise kokku ja see suundumus kasvab Äh, nad äh, ostavad tihtipeale teenuseid teenusepakkujatelt, kes asuvad väljaspool Euroopa Liitu, tihtipeale ei puuduta asi ainult regulaarrende ja äh, tihtipeale inimesed panevad siis selle paketi kokku interneti põhjal ise ning tulemuseks on see et, et umbes ähm, üheksakümmend protsenti, üheksakümnelt protsendilt on kaitstud reiside hulk kasvanud, langenud kuuekümnele protsendile ja praegu äh, pakutakse nõndanimetatud dünaamilisi pakette, kus reisija saab siis eraldi osta iga paketi komponendi. Äh, kui vaadata praegust olukorda ja seda, kuidas on reisijad kaitstud, äh, siis Euroopa Liidu turg on kõige vähem integreeritud ning valitseb üsna suur segadus selles, selles osas, kes on vastutav ja näiteks täiendavat kindlustust on võimalik saada mõnede krediitkaartidega, aga näiteks minu enda kodumaal Iirimaal on sellega tekkinud probleemid. kuna turul on väga palju erinevaid tooteid, siis eh, tihtipeale erinevad lennu, lennufirmad, reisifirmad eh, on segaduses ja tõesti on vaja uusi õigusakte. meil on vaja Äh, uut direktiivi, mis äh, kataks tõesti kõiki juhtumeid, meil on vaja kindlust ja tarbijatel on vaja kaitset, aitäh. suur tänu ja nüüd härra Kurski, üks minut panie przewodniczący! popieram rewizję package travel directive äh, reisipaketti direktiivi läbivaatamine on vajalik, see on kakskümmend aastat vana ja ei vasta tänapäeva tegelikkusele, rohkem kui viiskümmend protsenti tarbijatest äh, panevad oma reisid ise kokku ja kasutavad odavlennufirmasid. kui direktiivi rakel-, reguleerimisala peab olema hästi määratletud, ei tohi olla nii, et me ei tea täpselt, millele direktiiv kohaldub, see ei ole hea ei tarbijale ega ka äriühingutele Pole hea mõte äh, laiendada äh, direktiivi äh, reguleerimisala nendele dünaamilistele pakettreisidele, sest see omakorda kandub üle pileti hinda, mida maksab tarbija. ma ei suuda kujutada ette olukorda, kui te ostate teenuse hotellilt ja siis lennupileti, seda koheldakse kui paketti, kuid tarbija peaks olema teadlik Eh, millist kaitset talle pakutakse ja ülejäänud on vabaturu jõudude vallas. võib-olla me peaksime välja pakkuma üle-euroopalise logo. suur tänu ja nüüd proua Ranner, kaks minutit. suur tänu, härra president. mina olen Austriast pärit riigist, kus turismus ja turismimajandus on väga suurt rolli mänginud juba pikka aega peaaegu igaüks meist austerlastest on kuidagi seotud turismiga või turismimajandusega ja just sellepärast on see küsimus minu koduriigi jaoks nii suure tähtsusega. mul on väga hea meel, et volinik ja komisjon on kohe oma tööperioodi alguses selle küsimusega hakanud tegelema. suur tänu teile, härra volinik! inimeste vaba liikumine on endaga kaasa toonud äh, turismisektori osatähtsuse suurenemise peale sellega internetivõimalused on endaga kaasa toonud äh, reisivõimaluste laienemise ja seepärast on väga tähtis ka kriisiaegadel kui meie inimesed üritavad leida parimat võimalikku puhkusereisi, tagada neile ka see, et Äh, puhkus on tõesti kõrge kvaliteediga, et nad saaksid raskesti teenitud rahaga mõistlikult kulutada ja saaksid sellest ka midagi. me teame, et internetis, internetis reiside broneerimine on tihti odavam kui reisibüroodes, aga ei saa olla niimoodi, et inimesed, kes on äh, broneerinud hotellitoa kas internetis või siis reisibüroos, saavad täiesti erineva kohtlemise osaks ja et ka hotellihinnad on nii palju erinevad. peale selle on väga suured erinevused ka lennuettevõtete ja turismiettevõtete ees. lennuettevõtjate vastutusmäär on hoopis teistsugune kui äh, reisiettevõtjate oma ja sellepärast on, ma loodan väga, et äh, komisjon vaatab need probleemid läbi, mõtleb meie kodanike peale ja leiab lahenduse. sellepärast, et nagu juba öeldud, kriisiaegadel on meie kodanikud ära teeninud täisväärtusliku puhkuse. suur tänu ja nüüd äh, härra Papa-Nikolau Vaba Mikrofoni raames esimene kõneleja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 internetis on tarbijal palju rohkem võimalusi kui reisibüroosse minnes. näiteks äh, kui internetis reisi äh, broneerida, siis ei pea otsustama mitte ainult reisipaketi kasuks, vaid saab ka iseendale reisi koostada. tegurid on nii erinevad, erinevate reiside puhul ja sellepärast tuleks täpselt paika panna, kes vastutab probleemide korral ja kelle poole tarbijad saaksid pöörduda, kui tekivad probleemid ja seepärast tuleb tõesti ka see vana direktiiv läbi vaadata uuesti. Kreeka on väga tähtis turismimaa ja meie riigis on olnud juba algusest peale probleeme sellega, kes siis tegelikult vastutab, on selleks mingid ametkonnad, reisiettevõtjad või hoopis keegi muu. meil tuleb välja töötada süsteem, mis on usaldusväärne, usaldusväärne nende jaoks, kes töötavad turismimajanduses. tarbijakaitse on minu arvates Euroopa Liidu prioriteediks kuid meil tuleb ka tarbijatele selgitada, millised on nende õigused. see kehtib kõikide nende jaoks, kes Euroopa Liidu liikmesriikides reisivad. tarbijatele tuleb selgeks teha, millised on nende õigused ja millised probleemid võivad ette tulla. suur tänu, mina räägiksin ungari keeles, proua Raab saab äh, järgmisena sõna üheks minutiks jah, suur tänu, härra president. põhimõtteliselt on kõik juba ära öeldud, aga tahaksin tähelepanu pöörata veel neljale punktile. see direktiiv on kakskümmend aastat vana noore tütarlapse jaoks on kakskümmend aastat väga tore vanus, aga direktiiv, mis on kakskümmend aastat vana, vajab kohendamist viimase kahekümne aasta jooksul on elu väga palju muutunud, eriti ka interneti võidu käigu tõttu. inimestel on võimalik internetis tõesti maailma kõige tagumisse otsa reis osta, kuid selles on ka probleeme, sellepärast et tarbijad ei saa mitte alati piisavalt palju informatsiooni. teiseks, hinnad. tarbijatel on õigus teada, kas äh, need hinnad äh, mille vahel ta valib, on ka õiguslikus mõttes lõplikud. nii et tarbijal peab olema võimalik tõesti otsustada ja vaadata, kas tõesti on tagatud aus konkurents. kolmandaks, ühes liikmesriigis äh, tähistatakse äh, hotellituba kui suurepärases korras olevat teises riigis, aga võib sama hotellituba klassifitseerida kõigest rahul olevaks. nii et ähm, tagada tuleks siiski ka võrdne klassifitseerimine ja inimeste ohutus kõikidel peab olema võimalus reisi võrdsetel tingimustel äh, reisi broneerida. järgmiseks härra Siim Kelly, palun. aitäh, president. paljud kolleegid on juhtinud tähelepanu sellele, kui oluline on sellel teemal mõtteid vahetada. Nad on maininud äh, siin vajadust kaitsta tarbijaid ja see on täiesti õige, sellepärast et mingi asi on kasulik tarbijale, ei tähenda veel, et see on kasulik tööstusele, muidugi see võib olla kasulik nii tööstusele kui ka tarbijale. ma olen täiesti kindel, et varsti Euroopa Liidus kasvab äh, kuuekümneaastaste inimeste osakaal ja see annab siis reisisektorile võimaluse pöörata just nende inimeste poole, anda neile võimalusi reisida ning see direktiiv peaks olema tõesti kõikihõlmav ja seetõttu see on tõesti turismisektorile suurepärane võimalus pöörduda just äh, nende inimeste poole, kes on üle kuuekümne aasta vanad ning täpselt nagu tööaja direktiivgi äh, võiks seda vaadata kui sellist direktiivi, kus võidab nii tarbija kui ka äh, turismisektor, aitäh. aitäh. järgmiseks proua Kadenbach. suur tänu, härra president, härra volinik. minul on palju lapsi ja pikkade aastate jooksul olen õppinud reisikatalooge lugema. tegemist on suure väljakutsega, väljakutsega, millega tegelikult ka reisibüroo töötajad tihti hakkama ei saa. ja sellepärast ma loodan, et uus direktiiv tarbijatele pakub äh, valikuvõimalusi. ja valikuvõimalusi on meil võimalik pakkuda ainult siis, kui erinevaid pakkumisi on võimalik võrrelda. üks võrdluskriteeriume minu arvates oleks näiteks laste vanus. ükskõik ükskõik äh, milliseid äh, reisiettevõtjaid me vaatame, siis neil on äh, laste jaoks erinevad pakkumised ja alati on näha seda, et ühe lapsega reisides on hinnad odavamad kui kahe, kolme või nelja lapse reisiga, lapsega reisides mul tarbijana on täpselt vaja teada, millised on ette, ettevõtte hinnad ja mul on vaja ka korralikke kriteeriumeid, mille alusel võrrelda suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Stiller, palun. president and thank you tänan, president, tänan, volinik. ma tahaksin lisada oma toetust sellele, mida ütlesid minu kolleegid puuetega reisijate kohta ja proua Kallenbach laste kohta, et hotellides tuleb tagada tuleohutus, sprinklerid kõikides hotellides ja tuleb arvestada ka tuleviku muudatusega, et eh, juba ette näha muudatusi, mis on toimunud viimase kahekümne aasta jooksul, on kaks konkreetset aspekti, mille ma tahaksin me rääkisime krediitkaardimaksetest ja igasugustest muudest maad. üha rohkem inimesi kasutavad krediitkaarte oma reisi broneerimise, aga kaitse, mida neile pakutakse, ei ole piisav. lennufirmad kasutavad seda ära äh, ja ja ühe online äh, broni jaoks võidakse kolm-neli korda äh, krediitkaardi makset võtta, kuna kolm-neli reisi, et volinik, palun uurige seda asja, et kait-, tarbijad oleks kaitsetud ja samuti tuleb arvestada ka pankrottide lained, äh, näiteks Šotimaal Worldspine, väga paljud perekonnad äh, on, kulutavad oma eelarvest väga palju reisidele ja nad loodavad, neid kaitstakse ja me peame rohkem selle nimel ära tegema. tänan, volinik. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Patsiutis. aitäh, president, lugupeetud volinik. viimase kahekümne aasta jooksul on reisiturg arenenud väga dünaamiliselt. üha rohkem inimesi panevad oma reisipaketi ise kokku, nad ostavad teenuseid erinevatelt teenusepakkijatelt, aga praegused direktiivi sätted Äh, ei äh, ole rakendatavad nende ise kokku pandud reisipakendite kohta, mis tähendab, et inimesed reisivad ilma igasuguse kaitseta. me peame laiendama selle direktiivi ulatust ja peame hoolitsema selle eest, et inimesed oleksid korralikult kaitstud me peame ka vastutust paremini defineerima sellistel juhtudel näiteks, kus reisioperaator või reisifirma läheb pankrotti viimase kümne aasta jooksul on seitsekümmend ettevõtet läinud pankrotti ja inimesed on jäänud teadmatusse, seetõttu me peame rõhutama neid küsimusi, kui direktiivi läbi vaadatakse, aitäh! suur tänu, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja lõpetuseks, et arutelu lõpetada, saab sõna härra volinik härra Talli. president, president ma olen kuulanud lugupeetud äh, saadikute seisukohti suure huviga. Äh, väga palju äh, teist on kiitnud heaks selle suuna, kuhu komisjon liigub. paljud teist on ka rõhutanud mitmeid punkte, mida me oleme teadmiseks võtnud ja me hoolitseme selle eest, et nad kõik leiavad kaalumist meie aruteludel äh, mis seoses selle direktiivi läbivaatamisega ees seisavad. ma tahan teile kinnitada, et komisjon kuht-, suhtub sellesse küsimusse väga tõsiselt ning on otsustanud leida kõige parima lahenduse selle direktiivi reformiks. praegu me oleme konsultatsiooniprotsesside keskpaigas, me Äh, vaatame läbi äh, tagasisidet, mida me saime viimase online konsultatsiooni käigus. tarbijad, liikmesriigid äh, on kõik andnud oma panuse ja ma võin teile kinnitada, et me korraldame kahekümne teisel aprillil äh, sidusrühmade seminari, kus me siis äh, kes-, keskendume võimalikele valikutele, mis meil selle reisipakettide direktiivi läbivaatamise osas ees on. ja kavatseme selle arutelu käigus siis keskenduda kõigile neile küsimustele, mis täna tõstatusid. ma tahaksin öelda, et praegu on veel liiga vara otsustada, kuidas edasi liikuda, aga